kallid kolleegid, koosolek on alanud. ma eh, tahaksin tervitada proua Georgievat. täna hommikul eh, oleme me palavikulises ootuses siin saalis, eh, sellepärast et meile tutvustatakse kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve eelnõu Äh, see võeti vastu siis äh, kell üheksa nelikümmend kaheksa volinike kolleegiumi poolt ja aitäh, äh, proua volinik, et te esimesena tutvustate meile seda eelarvet. me oleme selle eest väga tänulikud, me oleme valmis teid ära kuulama ja tahaksin teile meelde tuletada, et parlament härra Fernandese raportis pani paika oma prioriteedid Äh, oma äh, suunised ähm, äh, võtsime vastu juba möödunud märtsis ning eile toimus meil ka institutsioonide vahelise maksete rühma kohtumine ning me konstanteerimised kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpul on maksma, peaks maksmata arvete hulk kahekümne neljalt miljardilt äh, kahanema kahekümnele miljardile ja kahele miljardile siis aasta kaks tuhat kuusteist lõpuks. loomulikult äh, arvestades neid kolmepoolseid kõnelusi, mis meil maksete küsimustes on, on mul siiski tunne, et sellel aastal need arutelud äh, maksete Äh, üle ei äh, hakka ohustama eelarve üle peetavaid läbirääkimisi, seda eelarve eelnõu, mida te olete tulnud meile tutvustama. Äh, selle komisjoni liikmena tahaksin teile öelda, et komisjoni liikmetele tahaksin öelda, et üheksa viiskümmend üheksa saadeti see eelarve eelnõu teile ka meili teel, nii et, et me tõesti töötame reaalajas. proua komisjoni asepresident, suur aitäh, et te täna meie juurde tulite ja annangi teile nüüd sõna, palun aitäh, esimees. minu jaoks on suur au olla praegu teie komisjonis. meie oleme eelarvekomisjonile väga tänulikud selle eest, et äh, eelarvekomisjon andis komisjonile võimaluse koheselt tutvustada kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve eelnõud kohe pärast seda, kui komisjon selle vastu võttis me oleme Euroopa Parlamendilt äh, saanud väga suurt toetust ja loodame teie toetuse peale ka tulevikus. alustaksin sellest, mis meie arvates on kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve eelnõu juures teistmoodi. kõigepealt eh, tegemist on kolmanda eelarvega uues finantsraamistikus, samas on see tege-, on see Junckeri komisjoni esimene eelarve eelnõu ning eh, Äh, seega on meil siin selles eelarves olnud võimalus viia siis eelarve kooskõlla poliitiliste suunistega, mis puudutavad töökohtade loomist, majanduskasvu, demograaflikke muutusi. tegemist on maja, eelarvega, mis on aluseks majanduskasvule, mis algas juba kahe tuhande viieteistkümnendal aastal esimest korda on kõik liikmesriigid välja arvatud Küpros majanduskasvu teel ning kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal me loodame, et äh, majanduskasv Euroopa Liidus tervikuna on kaks koma üks protsenti, euroalas üks koma üheksa protsenti ja me loodame, et Euroopa äh, eelarve aitab kaasa sellele eesmärgile tugevale majanduskasvule iseäranis, mis puudutab tööturu taastumist ja tööpuuduse vähendamist liikmesriikides kolmandaks, selles eelarves oleme me teinud väga tugevat tööd selleks, et toetada neid Euroopa Liidu tegevusi ja meetmeid, mis on seotud uute väljakutsetega, iseäranis selliste väljakutsetega, mis tulevad Euroopa Liidu väljaspoolt meie eh, naabruses eh, olevatest kriisidest, Ukraina kriis, Süüria, Iraak, kui mainida vaid mõnda ning äh, püüame arvestada siis mõjuga, äh, mis sellel ebastabiilsusel on rändele ja te teate, et kui me maksete kava arutasime, siis me tunnistasime, et välistegevus, maksed Äh, need on valdkonnad, kus olukord on tõesti väga dramaatiline ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarves tegeleme sellele ja kakskümmend kaheksa protsenti on siis makseid suurendatud välistegevustele ja kakskümmend kuus protsenti rändele ja tulen nende teemade juurde tagasi, kui vaatame juba eelarvet üksikasjalikult. ja äh, lõpetuseks äh, te Äh, oma sissejuhatavas sõnavõtus, härra esimees, täiesti õigesti ütlesite, et me oleme kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarves äh, sisse pannud ka maksete kava selleks, et äh, tasuda siis need maksmata arvad ära kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta jooksul ja saavutada siis eesmärk kaks miljonit tasumata arveid aastast kaks tuhat kuusteist lõpuks Äh, niisiis, see oleks meie lahendus äh, maksmata arvete küsimustele, aga millised on siis olulised arvandmed selles äh, eelarves, mis puudutab kulukohustusi, siis sada viiskümmend kolm koma viis miljardit, see on üks koma null protsenti Euroopa Liidu kogu rahvatulust. arvestada tuleb sellega, et kui me neutraliseerime ümberprogramme-, kulukohustuste ümberprogrammeerimise kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, siis äh, on meil tegemist siin äh, väikese kasvuga, kaks koma neli protsenti on see kasv, aga kui me äh, seda neutraliseerimist ei tee, siis loomulikult toimub langus, sellepärast et kakskümmend üks miljonit läheb siis äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvesse. Äh, meil on varu kaks koma kaks miljardit äh, kulukohustuste koha pealt ja üldiste varu kulukohutusteks on kolmsada viiskümmend üks koma neli miljonit ja paindlikkuse instrumendi jaoks sada kakskümmend neli miljonit. maksete osas on eelarve parem kui varasemad eelarved sada nelikümmend kolm koma viis eh, miljardit, see on null koma üheksakümmend kaheksa protsenti Euroopa Liidu kogurahvatulust, seega üks koma kuus protsenti kasvu ja varu on, nagu ma ütlesin, me ole, oleme jätnud siis ka varu ja see, selle, selleks, et me saaksime tegutseda, kui meil seda vaja on, üks koma kuus miljardit on see varu ja paindlikkuse instrumendi jaoks nelikümmend viis koma seitse miljonit Äh, loomulikult me peame äh, kasutama vahendeid äh, tekkivate vajaduste rahuldamiseks, eriti rändeküsimuses. kui vaadata nüüd eelarve prioriteete, siis nagu ma juba alguses ütlesin, need on kooskõlas nende prioriteetidega, mida Äh, Euroopa Komisjon on seadnud ja mida te olete toetanud, rohkem töökohti, majanduskasvu ja investeeringuid ja majanduse äh, taastumise toetamine ligemale kuuskümmend kuus protsenti äh, eelarvest läheb just nimelt selle eesmärgi saavutamiseks Euroopasse strateegiliste investeeringute fond, Horisont kaks tuhat kakskümmend, Euroopa ühendamise rahastu, energialiit, ähm, digitaalne ühisturg, noorsootööhõive algatus. me soovime, et eelarve oleks tõesti seotud eh, siseturu laiendamise ja süvendamisega, sellepärast et me teame, et siseturg on meie konkurentsivõime peamine allikas. teiseks tuleb reageerida uutele arengutele ja tuleb tugevdada Euroopat kogu maailmas, me seisame silmitsi rändesurvega eh, rubriik kolm, siin on vahendeid üsna tugevalt suurendatud ja samuti tuleb Euroopa rolli maailmas tugevdada ja oluline on ka usaldusväärne finantsjuhtimine me oleme endiselt silmitsi raskete aegadega ja kodanikud väärivad seda, et me kasutaksime nende raha vastutustundlikult. see tähendab, et me juba neljandat aastat jätkame ühe protsendi võrra personali vähendamist ja nagu te teate minu varasematest sõnavõttudest siin komisjonis, me üritame komisjoni tegevust ka tõhustada, et me saaksime ära teha äh, rohkem vähemate vahenditega, me üritame oma tööd paremini teha. Äh, me oleme teel jätkusuutliku eelarve juures, me äh, kõik veetsime väga palju valulisi tunde selleks, et Äh, toime tulla selle ähm, maksmata arvete probleemiga ja äh, leida siin lahenduse uue finantsraamistiku raames ja nagu sellest graafikust võite näha, äh, meie vaev tasus ennast ära. me oleme nüüd liikumas siis jätkusuutlikuma eelarve suunas. aga kuhu siis Euroopa Liidu raha läheb kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal? ma vabandan, et äh, need arvud on nii väikesed ja teil on neid ilmselt raske näha, aga teile on need ka äh, välja jagatud, need dokumendid, nii et, et äh, te näete siin võrdlust kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvega ja see, mida te siin näete, on siis Äh, kulukohustused ja maksekohustused erinevates rubriikides ja see, kuidas äh, need on siis äh, võrreldes kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvega. ja väga oluline on siinkohal viia sisse teatud korrektsioonid, sellepärast et kahe, kaks tuhat viisteist oli erakordne aasta, nimelt meil tuleb siia me lisame siia siis äh, makseteks kakskümmend üks äh, miljardit. Äh, niisiis olen üritanud näidata, et kulukohustused on peaaegu kõikides rubriikides kasvanud. ja nagu näete, on ka makseteks eraldatavad vahendid peaaegu kõikides rubriikides kasvanud ja see on siis saavutatud neutraliseeritud ümberprogrammeerimisega, eh, näiteks eh, sotsiaalne ja majanduslik ühtekuuluvus, eh, siin on, meil on kulukohustused peaaegu viisteist, kuusteist protsenti vähenenud, aga tegelikult oleme me mm, kolm koma viis protsenti ülespoole liikunud, kui me need tasumata arvete probleemid lahendame. ma loodan, et te saate aru, mida ma mõtlen. niisiis Äh, see, mida te selles korrigeeritud tabelis näete, on see, äh, kuidas äh, me oleme siis teinud selle ebatavalise ülemineku kahe tuhande neljateistkümnendast aastast kahe tuhande viieteistkümnendasse aastasse. nii et, et te näete, milline on siis tegelik võrdlus kahe tuhande viieteistkümnenda ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve vahel. niisiis, kui asju väga lihtsalt sõnastada, siis ühtekokku on meil kaks koma neli protsenti kasvanud kulukohustused ja üks koma kuus protsenti maksete assigneeringud. loomulikult on see väga väikene kasv, aga vähemalt me liigume positiivses suunas. minu arvates on aga palju olulisem vaadata seda, mis on ja vabandust, siin on veel need varud ka, need varud, mis me oleme siis eh, kulukohustuste ja maksete osas jätnud, te mäletate, kui käisid läbirääkimised kahe tuhande neljateistkümnenda aasta paranduseelarve ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve üle, siis komisjon võttis endale kohustuse eh, koostada arukas kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve, kus me äh, jätame siis äh, ka äh, varud, kus me ei kasuta kõiki vahendeid ära ning tahaksin avaldada tunnustust kõikidele komisjoni talitustele ja eriti nendele talitustele, mis tegelevad suurte eelarverubriikidega, tahaksin neid kõiki tänada väga tõsise töö eest. härra esimees, te nõudsite, et me Äh, teeksime maksete osas prognoose ja äh, see nõudmine on tõesti vilja kandnud, me oleme nüüd palju paremaid prognoose teinud ja vaadakem nüüd järgmist slaidi, maksed. ning äh, see, mida te siin näete, et me oleme nüüd liikumas õiges suunas Äh, pöörame rohkem tähelepanu uutele programmidele, uued programmid saavad järjest hoogu juurde ja vanad programmid siis äh, lõppevad järk-järgult. Äh, see on tõesti väga oluline, et selline rakenduslik nihe vanadelt programmidelt uutele aset leiab, sest kui seda praegusel hetkel ei tehta, siis me teame, et härra Debre jojo hakkab kõikuma rohkem, kui meile meeldiks, nii et, et me jõuame jällegi olukorda, kus meil on terve pirn tasumata arveid ja raha nendeks ei ole. niisiis äh, siin on äh, äh, väike tagatis selle kohta, et meil vähemalt kaheksakümmend protsenti on ähm, maksed uutele programmidele kasvanud võrreldes kahe tuhande viieteistkümnenda aastaga kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on kolmkümmend üheksa protsenti uute protsendi, programmide osa, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli see kakskümmend kaks protsenti ning äh, me avaldame endiselt survelt, et need programmid siis ka arukalt ellu rakendatakse ja nii on meil võimalik ka siis järk-järgult äh, vahendeid ümber suunata, nii et, et me ei peaks äh, siis vanu programme päriselt hülgama. nüüd järgmine slaid Äh, siin te näete siis äh, administratiivseid kulusid ja piiranguid selles vallas. Äh, siin on välja toodud, et halduskulud siis institutsioonide kaupa. komisjon ühe koma viie protsendi võrra on oma kulutusi suurendanud. ja valdkonnad, kus need tõusud on väga piiratud, on nõukogu ja Majandus- ja Sotsiaalkomitee. meil on mõningaid valdkondi, kus kulustused on põhju, põhjendatult tõusnud, nagu näiteks Euroopa kohus, sest võeti vastu otsus suurendada kohtunike arvu ja välisteenistuses on samuti igasuguste konfliktide tohutu arvu tõttu meie naabruses kulutused kasvanud, kui rääkida konkreetsemalt, siis me langetasime otsuse avada delegatsioon Iraanis, arvestades läbirääkimisi, mis Iraaniga tuumarelva üle käivad ning eh, juba varem olime andnud lubaduse avada delegatsioon ka Mogadishus ning eh, see delegatsioon seal on väga kulukas julgeolekutingimuste tõttu Mogadishus niisiis, seetõttu ongi välisteenistuse kulud kasvanud ja me palume oma kolleegidelt välisteenistuses eh, tulevastel aastatel eh, väga ettevaatlikult eelarvega ümber käia ja otsida suuremaid säästuvõimalusi, nii et ei tekiks sellist eh, suundumust, et iga aasta järjest nende eelarve kasvab. loomulikult mõningates valdkondades mõnede ametite puhul, näiteks Frontexi puhul, ameti puhul, mis tegeleb rändega, äh, on äh, tekkinud survet ja ma saan sellest aru, sest Frontex on tõesti poliitiline prioriteet, aga ma sellel graafikul pikemalt ei peatuks. loomulikult on ütlematagi selge, et me oleksime parlamendile väga tänulikud, kui parlament ka oma halduskulusid piiraks. mis nüüd edasi saab? nagu me teame, eh, toimuvad nüüd lugemised nõukogus ja Euroopa Parlamendis. nagu alati eh, me eh, seda eelarvet veel kohendame aasta jooksul, nii nagu vaja, vaja, meil on sellised kirjalikud parandusettepanekud näiteks põllumajanduskulutuste osas. me tahaksime väga ära, hästi ära kasutada ka kolmepoolseid läbirääkimisi ja iseäranis konkreetseid institutsioonide vahelisi kohtumisi ja tahaksin siin pöörata tähelepanu ka ametitele, meie jaoks on äärmiselt oluline nendega koostööd teha. kui lubate, siis mina olen veendunud, et me peame läbi viima põhjaliku analüüsi selle osas, kuidas ameteid saaks struktureerida erinevatesse kategooriatesse ja vastavalt kohelda. näiteks on selliseid ameteid, mis ise raha teenivad, neile makstakse osutatud teenuste eest, need ametid Äh, äh, kindlasti äh, saavad oma vahendeid teistmoodi kui teised ametid, aga me paneme nad samas praegu kõik ühte patta. niisiis, kui me toetaksime välja ka sellised verigi ranged tulemuste mõõtmise meetmed, siis võib-olla oleks meie tulemused paremad ja mul oleks väga hea meel, kui me siin suudaksime saavutada kokkuleppe ja on ka selliseid äh, ameteid, äh, kes, äh, kellel on kulud kasvanud näiteks Frontexil rändeprobleemide tõttu, nii et, et meil on vaja tõesti diferentseeritud lähenemist ametitele, aga me ei saa lubada seda, et et me läheneme kõigile ühe ja sama mudeliga, sellepärast et Eh, niimoodi me kunstlikult piirame ametite võime, võimekust enne omale, endile vajalikke teenuseid pakkuda. Eh, nii et, et me tõesti peame sellel teemal rääkima ja me peame selleks kasutama institutsioonide vahelisi kohtumisi. ja siis eh, sügise lõpus algavad eelarveläbirääkimised ja lepitusmenetluseks on ette jäetud ajavahemik kahekümne üheksandast oktoobrist kaheksateistkümnenda novembrini ja meie teeme kõik, mis meie võimuses, et Eh, see lepitusperiood eh, oleks eh, produktiivselt kasutatud ja et me ei tegeleks asjaga ainult viimasel õhtupoolikul, nii et, et loodetavasti saame siis kokkuleppe eelarve osas enne, kui kell keskööl kahekümne üheksa, kaheksateistkümnendal novembril kukub. nii et, et suur aitäh võimaluse eest siia tulla ja tutvustada teile kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet ning äh, Silvano on siin, et mind aidata, kui teil on ka üksikasjalikumaid küsitu-, küsimusi eelarve kohta, aitäh! aitäh! suur tänu teile selle ettekande eest! kus te äh, rääkisite äh, emotsioonirohkelt ja uhkusega oma esimesest eelarvest, see on teie esimene eelarve ja te rääkisite meile tehtud valikutest ehm, ja sellest, miks need tehti ning ma tänan teid selle ettekande eest, millega te täitsite oma kohustuse eh, anda meile aru. ma sain aru nii, et te peate lahkuma kella üheteist paiku. just nimelt. nii et kui võimalik, siis soovite te lahkuda kella üheteistkümne paiku see eelarve ja eelarve arutelu näitab ka seda, kui olulised on äh, strateegilised investeeringud ja te ja meil on kindlasti veel ka teisi võimalusi mõtteid vahetada. nüüd aga annan ma kõigepealt sõna koordinaatoritele ja esimene kõnavõtja on, äh, sõnavõtja on äh, härra Fernandes. suur tänu teile. ka mina tervitan siin meie hulgas komisjoni asepresidenti ja nüüd räägin edasi portugali keeles äh, ma tahaksin teid tänada, lugupeetud volinik äh, ja tahaksin tänada ka esimeest ja, ja kolleege. Äh, tahaksin tänada Äh, voliniku selle eest, et meil on tõesti olnud äh, väga põhjalikud arutelud Euroopa strateegiliste äh, investeeringute fondi osas ja me oleme tõesti üritanud selles eelarves teha kõik, mis võimalik, et asjad Euroopa Liidu eelarves parem, paremini läheksid jah, iga aasta me räägime sellest, et Euroopa Liidu eelarve on piiratud eelarve, me peame arvestama äh, Äh, äh, finantsraamistikust tulenevate piiridega. meie eelarve on üks protsenti SKT-st, äh, seekord on see üks koma null kaheksa protsenti ja kui me vaatame, kuidas lugu on kulukohustustega, siis tõesti, võib-olla see eelarve on sel aastal natukene suurem eh,, ja e, tegelikult e, kogu see eelarve näitab, e, kui väikesed on need vahendid, millega me peame toime tulema. USA-s on eelarve näiteks kakskümmend protsenti SKT-st, aga see ei tähenda, et meie eelarve ei oleks oluline, see on oluline eelarve. ning kui Äh, kui me vaatame neid summasid, äh, siis äh, tegelikult kui me neid arukaid kasutame, siis ei ole neid sugugi nii vähe ja mul on, ma olen väga rõõmus, et see eelarve pöörab suurt tähelepanu just nimelt investeeringutele. ja et siin eelarves on arvestatud ka teadus- ja arendustegevusega, sellega, et programme selles valdkonnas saaks ellu rakendada ja samuti peaksime siin arvestama ka tööhõive olukorraga, VKE-de olukorraga. Need on minu jaoks väga olulised valdkonnad ja tõesti oluline on, et nendes valdkondades vahendeid suurendatakse, sest siin valdkonnas on meil ka väga olulisi programme, programme, mis suurendavad majanduskasvu, tööhõivet ja mul on väga hea meel Eh, tõesti, et me oleme nüüd eh, ka eh, nendes rubriikides vahendeid suurendanud ja ka maksete osas on asjad paremuse poole arenemas loomulikult tuleks mainida ka sisemist solidaarsust, see on samuti väga oluline meie sisemine solidaarsus on samuti oluline me peame eh, seeläbi tugevdama Euroopa majandust ja mul on väga hea meel, et eh, tõesti eh, on kulukohustusteks vahendeid suurendatud ja nüüd me peame siis va-, vaatama, kuidas kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tasumata arvetega hakkama saada, aga Äh, me peame kõiki neid arve ja asju veel täpsemalt vaatama. Äh, tahaksin kõnelda ka teistest prioriteedistest, näiteks välisest solidaarsusest, ka selle eest tahaksin komisjoni tänada, sellepärast et äh, rubriigis kolm, mis puudutab julgeolekut, on samuti vahendeid märgatavalt suurenenud, suurendatud ning eh, Euroopa eh, kui globaalne tegija maailmas selles valdkonnas on samuti vahendeid suurendanud, nii et, et me oleme pööranud siin tähelepanu ka oma välisele solidaars-, solidaarsusele ja, eh, ja selline väline solidaarsus on tõesti väga valu, vajalik. tahaksin kõnelda ka mõningatest äh, konkreetsetest asjadest äh, ma juba rääkisin äh, rubriigist äh, kolm. ma leian, et just nimelt selles rubriigis on tulevikus vaja vahendeid suurendada, sellepärast et ja see, et vahendeid on suurendatud, näitab, et Euroopa Liit tõesti seda valdkonda oluliseks peab, et Euroopa Liit peab oluliseks tegeleda humanitaarkriisidega Äh, näiteks äh, me teame kõik, mis on äh, juhtunud Ukrainas, meil ei ole praegu veel kõiki üksikasju, seetõttu me ei saa väga täpselt siin rääkida konkreetsetest eelarveridadest, konkreetsetest programmidest, mille puhul vahendeid suurendatakse, näiteks kas või kuidas suurendatakse Frontexi vahendeid. Ähm, me ei tea veel, mis juhtub täpselt kõigi nende programmidega, mis selle rubriigiga seotud on Eh, nii et, et meil on selles valdkonnas vaja tõesti põhjalikku eh, analüüsi ja samuti peame vaatama, kuidas, kust tulevad vahendid eh, strateegiliste investeeringute fondi, Junckeri, Junckeri fondi ja ma tõesti loodan, et ka sellel fondil on mõju ja ma loodan, et meil õnnestub eh, ka selle fondi osas saavutada kompromiss, aga nüüd tahaksin eh, tõesti avaldada veel kord tänu selle tänase ettekande eest ja nagu ma ütlesin, meil on nüüd vaja põhjalikumalt seda asja analüüsida, me teame, et see on piiratud eelarve ja peabki olema piiratud eelarve, aga me peame eh, tegema kõik, mis meie võimali-, võimuses ja Äh, kasutama ära neid vahendeid ja me peaksime mõtlema ka eelseisvatele aastatele, me peaksime tegema kõik, mis meie võimalik, et me suudaksime neid vahendeid, mis meil on, kasutada võimalikult paindlikult, sellepärast et Euroopa Parlament äh, äh, on otsustanud, et me peame ju finantsraamides, finantsraamistikus seatud piiridesse jääma, aga me peame eh, kasutama ära siis eh, ka kõiki neid vahendeid, mis meile paindlikkust võimaldavad ja seda ei tohiks ka teised institutsioonid eh, unustada, me peame nõukogule pidevalt meelde tuletama, et ka nõukogu on võtnud vastavad kohustused endale ja ka nõukogu, nõukogu peab käituma paindlikult ning mis puudutab mitmeaastasest finantsraamistikust tulevaid kulukohustusi, Äh, siis äh, need lubadused, mis on muut-, antud, neid ei tohi enam muuta. Äh, need kohustused, mis on, need tuleb ka ellu rakendada. niisiis me peame oma lubadusi täitma. see, mis on otsustatud, see tuleb ka ellu rakendada. me peame oma lubadusi pidama, ka neid lubadusi, mis me oleme kodanikele andnud Äh, seda nõuavad kodanikult meilt ja Euroopa Parlamendilt ja meie nõuame seda oma partneritelt, aitäh! suur tänu ja härra Depree, kes on raportöör meie sektsioonis, on siis järgmine sõnavõtja uh,. Merci, merci, merci suur tänu, suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka proua volinikule selle eest, et ta on täna siia tulnud. suur tänu suur tänu äh, ühe väikese märkuse eest, mille te tegite. ma tean, kui oluline on eelarve küsimus ja kui tähtis on see, et institutsioon suudaks võetud kohustusi ka täita. minu jaoks on see äärmiselt äh, oluline punkt ja enamik kolleege arvab kindlasti samamoodi. nüüd äh, esialgne reaktsioon teie eelarvekavale tegu on vaieldamatult väga hea ähm, projektiga, väga hea katsega. tegemist on ju teie esimese eelarvega ja see on äh, suurepärane projekt, kuid sellest hoolimata on mul ka mõned märkused. kõigepealt selle varu kohta, mis äh, on võimalik veel kasutusele võtta mulle tundub, et see summa on suhteliselt suur, nii et äh, võib-olla saaksime paralleelsete läbirääkimiste käigus, kus räägitakse strateegilistest investeeringutest, võib-olla saaksime äh, kasutada ära väikese varu teatud äh, tegevusteks, millega Euroopa Parlament peab tegelema ja neid kohustusi siis arutatakse praegu paralleelsetel läbirääkimistel ja peale selle on vaja vaadata täpsemalt kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvelisi prioriteete, ennekõike on siis äh, meil siin äh, uued töökohad, äh, majanduskasv, te räägite siin Horisont kakskümmend kahekümnest, Energialiidust ja teistest asjadest. mulle tundub, et ka siin võib seda varu vaja minna, sest neid eesmärke on väga palju ja pole kindel, et jätkub äh, selleks eraldatud eelarvest. eile juba äh, räägiti ka sellest, mismoodi, mismoodi kahandada seda viieprotsendilist äh, määra, sellest räägiti eile ja räägiti ka sellest räägiti siis sellest kuidas, kuidas viie protsendi võrra kahandada töökohtade arvu ja see tähendab seda, et kõik institutsioonid peavad võetud kohustust ka täitma. Euroopa Parlamendis vähendatakse samuti töökohtade arvu, aga kui me vaatame seda, et meil on ähm, prioriteedid ja ka uued prioriteedid, siis peavad äh, institutsioonid siiski leidma võimaluse nende prioriteetide täitmiseks ja seetõttu leian ma, et uute prioriteetide puhul tulebki ette näha teatud paindlikkus selle viie protsendi osas. eriti oluline on see agentuuridest rääkides. ja me peaksime seetõttu äh, oma järgnevatel läbirääkimistel neid eesmärke konkreetsemalt äh, lahti kirjutama. peale selle tahaksin rääkida rubriigist kolm ja julgeolekuküsimustest kindlasti on vaja kasutusele võtta võtta eelarvelised vahendid nende eh, eesmärkide täitmiseks. aastal kaks tuhat viisteist oli vastav eelarve osa liiga väike, võttes arvesse, milline on praegune ehm, olukord meie piiridel ja mujal ja see olukord kindlasti ei ole järgmisel aastal parem. sama puudutab ka rubriiki neli. siin eh, tekkis eh, mitmeid mõtteid, millest meil tuleks kindlasti omavahel rääkida. Te ütlete siin et on tarvis sisse seada kohapealne delegatsioon ja seda tüüpi töö kindlasti on äh, vajalik, võttes arvesse seda, milline on tänane reaalsus, aga ka selleks on vaja leida äh, vajalikud eelarvevahendid see, härra esimees, on praegu lühidalt kõik, mida ma tahtsin öelda, aga tegelikult on mul ka teisi märkusi ja ka kriitilisi märkusi ja need esitan ma siis, kui ma olen selle dokumendi põhjalikult läbi töötanud. suur tänu teile, härra Debre, igal juhul selle eest, et meiega jagasite oma toetust ja ka neid unistusi, mis teil on eelarve osas. ja aitäh ka teile, härra Fernandes ja teile, proua komisjoni asepresident tõepoolest, meil on vaja garantiisid EFC jaoks. suur tänu. suur tänu, härra esimees. mul on väga kahju, et te ei andnud mulle sõna enne, härra Depreed, sest äh, siis, siis ei peaks ma rääkima seda, mida tema juba rääkis mina tahtsin rääkida varust ja sellest, mida selle varuga teha, ma tahtsin rääkida EFSI-st e ja kahe koma kahest miljardist eurost, mis on varus. osa sellest rahast kindlasti võiks minna EF, EFSI alla mul on eelarvetöös päris palju kogemust, aga kui ma vaatan, milline on komisjoni ajalugu eelarve koostamisel, siis ei ole varus vist mitte kunagi olnud kahte koma kahte miljardit eurot. selline varu näitab, et EFSI rahastamiseks on ju raha olemas ning EFSI on praegu meie kõrge prioriteet. teisest küljest on meil ka teisi poliitilisi prioriteete. ma vaatan seda slaidi kus äh, räägitakse eelarve prioriteetidest ja öeldakse, et tuleb luua uusi töökohti ja saavutada majanduskasv. see on ka Euroopa Parlamendi jaoks kõige tähtsam prioriteet ja me kiitsime selle hääletusel heaks, kui võtsime vastu üldised suunised kui nüüd vaadata äh, seda projekti detailsemalt, siis on siin räägitud mitte ainult EFSist, vaid ka Horisont kakskümmend kahekümnest äh, ja CEF-ist, aga äh, teine ja kolmas projekt langevad justkui EFSi ohvriks ja seetõttu tundub mulle kummaline, et prioriteetide alla on mahutatud ka noorsootööhõive algatus ma saan aru, et detailseks aruteluks siin aega ei ole, aga ma vaatasin teie eelarvekava läbi noorsoo tööhõive algatuse juures ei ole ju mitte midagi uut, null protsenti, null eurot assigneeringuid, ainult maksekohustused, kuid assigneeringuid ju pole. võib-olla ma eksin, sest vaatasin selle projekti läbi liiga kiiresti, aga mulle tundub, et siin mingit lisaraha eraldatud ei ole ja seetõttu ei saa ma aru, miks on see algatus üldse kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta prioriteetide alla pandud. minu meelest pingutate te pisut üle ja ma püüan praegu väljenduda viisakalt ma loodan, et siin on tegemist lihtsalt äh, eksitusega ja et äh, teiste prioriteetide puhul on siiski ette nähtud ka vajalikud äh, ressursid. rubriik kolm ja neli on meie jaoks ju alati olnud väga prioriteetsed, aga samas alati ka alarahastatud. kogu Euroopa Liidu ajaloo jooksul on nende rubriikide jaoks leitud liiga vähe raha. nüüd on mõnedel juhtudel siiski leitud lisarahastus isegi kaksteist protsenti ja see on suurepärane, aga me peame selle projekti läbi vaatama ka detailselt, et näha, kas poliitilised prioriteedid ikkagi leiavad ka vajaliku rahastuse. tegemist ei ole ju lihtsalt äh, sellega, et me peame eelarve vastu võtma või selle projekti nii-öelda institutsioonile maha müüma, vaid äh, tuleb leida ka raha, millest need kohustused katta. seetõttu vaatame me varsti selle projekti põhjalikult läbi ja vaatame, kas näiteks Connecting Europe Facility või Horisont kakskümmend kakskümmend on piisavalt rahastatud ja kas me saame eh, ka läbi viia vajalikud eelarvekärped. aitäh. proua Irjada, kuid siiski ei. härra Kolmelli asendab härra Ašara. suur tänu, härra esimees lugupeetud volinik, ma tahaksin teid äh, tänada selle eest, et te olete meile täna selle eelarvekava esitanud. see pakub tõesti väga suurt julgustust ja äh, sel ajal, kui te esinesite, kirjutasin ma üles kaks äh, märkust. parem fookus ja parem eelarvedistsipliin see on muusika minu kõrvadele, seda me teie käest ootamegi ja seetõttu ma tänan teid. mis puudutab paremat fookust või paremat keskendumist, siis äh, tsiteerin teid ennast, te olete öelnud äh, teha rohkem, kasutades vähemat. ma nõustun sellega. ma nõustun sellega, te olete püüdnud äh, rinda pista praeguste väljakutsetega, näiteks Ukraina rändeküsimus või töötus nende ülesannetega tegelemine on väga oluline ja ma toetan teid, aga kindlasti peame me läbi arutama ka selle, kuidas toime tulla nende küsimustega, millest on vähem räägitud või millele on vähem pühendatud, näiteks agentuuride küsimus, mille te ka tõstatasite. mis puudutab eelarvedistsipliini, siis ma tervitan teie ettepanekuid maksmata arvete osas, aga teisest küljest on teie eesmärgiks saavutada kaks miljardit eurot maksmata arveid järgmise aasta lõpuks ja see on küllaltki optimistlik eesmärk. ma soovin teile edu, aga juhin tähelepanu sellele, et päriselu reaalselt ei ole nii lihtne, nagu meile paistab. samas toetan teie ambitsioonikat plaani ja soovin teile edu, edu ja ambitsiooni on teil kindlasti ka vaja lisaks sellele tahaksin tõstatada veel ühe küsimuse meil on endiselt äh, RAL, RALSi probleem, millest te olete ka eelnevalt äh, rääkinud. milline siis on äh, siin see jätkusuutlik tase? kas teie, proua volinik, võiksite meile anda mingisuguse prognoosi, milliseks see tase tulevikus kujuneb? ja sellest tahaksin rääkida lähemalt ja öelda, et liikmesriikide osatähtsus äh, peab kasvama. sellepärast, et äh, liikmesriigid äh, peavad käituma kõik distsiplineeritult, nii et meie prognoosid oleksid edaspidi täpsemad. ainult siis on võimalik üldine eelarvedistsipliin. mis puudutab EFSI küsimust, siis nõustun kolleegidega, kes juba rääkisid sellest suurest varust, mis on eelarves ette nähtud meile meeldiks äh, EPS-ile raha anda, aga loomulikult on ka siin vaja veel detailid läbi arutada ja jõuda läbirääkimistel kokkuleppele. peale selle olete te meile väga viisakalt teada andnud ka äh, sellest, et institutsioonid peavad paremini kontrollima oma halduskulusid. Te tõesti ütlesite seda väga taktitundeliselt, äh, ütlesite, et teised institutsioonid on toime tulnud, miks teie ei suuda. Äh, me saime vihjest aru, proovime siis teie head eeskuju järgida, aga praegu, proua volinik, me täname teid ja nõustume teiega, et parem fookus, parem distsipliin, seda on vaja. suur tänu! Just... suur tänu selle ettekande eest ja kordaksin üle eelkõneleja sõnad, meil tõepoolest on ühised mured siin ja me soovime seda kõike natukene põhjalikumalt analüüsida, aga mul on paar küsimust erimeetmete kohta, et millest siin ikkagi täpselt juttu on ning äh, mulle teeb muret ka see jätkusuutlik areng ning kuidas see mõjutab meie põllumajandust, kalandust ja ma arvan, et see üksikasjalikkus on siin praegu puudu jäänud. loomulikult on meil ka sarnane mure seoses Junckeri kavaga ja me ei tea, kas see täidab kõiki neid lüngi, lünki ning mis puudutab ka Euroopa ühendamise rahastust ning teadus- ja arendustegevuse toetamist, aitäh! aitäh! härra Tarand! suur tänu, proua volinik nagu te juba kuulsite, kõik kolleegid õnnitlevad teid suurepäraselt tehtud töö eest, selle eelarve tutvustuse eest ja mul ei jää muud üle, kui nendega ainult liituda. aga kolm väikest küsimust või märkust minu poolt. võib-olla mul jäi see kahe silma vahele, aga see rohestamise aspekt, ma ei tea, kas seda mainiti, aga ma arvan, et teil on veel piisavalt aega, et see ka siia sisse viia ning eh, mis minu jaoks see miinimum oleks eh, numbrite mõistes, kui ma vaatan, kuidas ITER-it asendatakse, arendatakse Prantsusmaal eh, tuumaenergia vallas, siis juba seda silmas pidades võiks seda kaaluda ja ma loodan, et meil on rohkem aega neid teemasid käsitleda, sellepärast et ma ei saa praegu päris täpselt aru, kuidas see EFSI aastal kaks tuhat kuusteist toimiks. nii nagu härra Ashfordki ütles, et me saaksime vähema rahaga saavutada rohkemat. ja kolmandaks kui ma nüüd õigesti aru sain, siis vastuseks rändesurvele plaanitakse rohkem raha suunata mitte päris tasakaalukal viisil minu arvates. julgeolekueksperdid on küll võib-olla rahul sellega, mis neile välja pakutakse, aga need summad, mis on ette nähtud äh, seaduslikuks rändeks, need justkui väheneks, kui mina õigesti aru saan. mina ju vaatan neid tabeleid, aga võib-olla ma saan valesti aru ja kui ma sain valesti aru, siis väga hea, sest äh, selline lähenemine oleks hukatuslik. nii, kes nüüd siin samal ajal räägib, kui mina räägin? proua Holmeier. niisiis, nagu te näete, ma päris täpselt ei saa aru, mis peitub nende numbrite taga, aga ma olen täiesti veendunud, et me suudame selle lahendada. aitäh, härra Kaier. aitäh, esimees suur aitäh, proua Georgieva teile selle eest, et te meile rääkisite kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve peapunktidest. mul on kaks küsimus nende arvude kohta ja ka üks äh, märkus. Äh, kui ma õigesti aru sain sellest, äh, mis seal kuuendas ja seitsmendal lehel on, siis see leheküljel seitse on just äh, need äh, otsustavad arvud, mis puudutavad siis selle aasta eelarvet, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvet. Te rääkisite sellest eriefektist, millega me peame arvestama selle äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve Äh, puhul me võtsime üle ka kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kohustusi, sellest siis ka see eriefekt. Äh, ja see on siin siis nüüd nendes ähm, arvudes ka kajastust leidnud, see tähendab et, et kaks koma neli protsenti on siis kulukohustused kasvanud ja üks koma kuus protsenti maksekohustused äh, aga me kogu numbritest teeb see siis kuskil kümme miljardit, arvan, et Äh, arvestades neid raskeid eelarveläbirääkimisi, mis meil möödunud aastal oli, äh, äh, on väga oluline vaadata, kuidas see raha on seotud üldise probleemiga täitmata kulukohustustega. me peame tõesti rääkima nendest maksmata arvetest, kuidas see teema edasi areneb, kui me neid arve vaatame, siis tõstatab küsimus, et ähm, meil on peaaegu kümme miljardit nüüd neid vahendeid, aga kuidas me seda kasut-, kasutame. jah, võib-olla äh, see arvete, tasumata arvete hulk väheneb vähem, kui me loodame ja äh, minu märkus, meie äh, Saksamaal ütleme alati, et eelarve on arvudes väljendatud poliitika ning kui me selle aluseks võtame, siis äh, Äh, siin on selgelt kasvanud äh, kolmandas ja neljandas rubriigis eelarve, see on siis julgeolek ja kodakondsus ja globaalne Euroopa. Äh, see näitab, et eelarve peegeldab Euroopa Liidu poliitilisi väljakutseid ja minu arvates on seda väga õige. järgmine samm on see, et nõukogu hakkab nende arvudega tegema ja mina, ma olen üsna põnevil. kas äh, Äh, äh, kas neil on ka mingi lahendus maksete kriisile, jah, siin me oleme äh, nõukogu hoiatanud, me e, e, soovime kinni, kinnitusi, me ei soovi, et nõukogu annab meile ühe lubaduse, siis tuleb ise mingis teises formaadis kokku ja võtab oma lubadused tagasi. niisiis me tahame nõukogu väga selgelt hoiatada et äh, kui äh, see tõsi on, äh, kõik, mida me oleme öelnud maksete kriisist ja nendest erilistest poliitilistest väljakutsetest, mis Euroopa Liidu ees eelseisvatel aastatel seisab, siis Äh, nõukogu ei saa lihtsalt hakata siin arve läbi tõmbama igas, kõikides kategooriates, nagu eelnevatel aastatel on tehtud ja seetõttu ma olen tõesti väga põnevil, et kas äh, komis-, kas nõukogu on õppinud ja kas, eh, kui nõukogu nüüd hakkab eh, komis-, eh, seda e-, komisjoni ettepanekut arvestades ka arvestab sellega, mis juhtus maksete kriisi ajal ja mm, väga oluline on, kuidas nõukogu selle ettepanekuga ümber käib, kas nii nagu varasematel aastatel või arvestab nende poliitiliste väljakutsetega, mis seisavad Euroopa Liidu ees. meie igatahes Euroopa Parlamendis jälgime väga tähelepanelikult, mis nõukogus toimub Eh, proua Georgieva, mul on väga hea meel selle üle, mis te ütlesite ametite kohta. Eh, jah, eh, ma saan tõesti toetada, et neid ei tohi nagu varem kõiki võrdselt kohelda ja me, meil on selliseid ameteid, mida tööstussektori poolt äh, Äh, rahastatakse, mis osutavad teenuseid, mille eest nad rahu, raha saavad, nii et nendel ametitel on olemas oma sissetulek. Nad osutavad teatud teenust, mille äh, äh, teenust Euroopa Liidu majandusele ja loomulikult Äh, nende sissetulekute äh, puhul on võimalik siis ka äh, näiteks rahastada nende ametite personali, aga on ka selliseid ameteid, mille ülesanded on hoopis teistsugused ning seetõttu Ehm, ma arvan, et see, eh, kuidas ametitele lähenetakse, see, sellele tuleb tähelepanu juhtida, tõesti kolleeg Ashford mainis nõr-, mainis nõrku kohti ametite juures. Ehm, ma arvan, et me peame seda teemat eh, isekeskis veel kindlasti eh, arutama, aga ma toetan teie lähenemist, seda, et eelarve oleks tõhus ja tulemustele orienteeritud ja Äh, ja ma loodan, et äh, tõesti äh, arvestatakse tulevikus rohkem majanduspoliitikaga, vaadatakse, et me pööraksime tähelepanu, millistes eelarverubriikides on meil vahendite kasutamisel vigade määr väga suur, et nendes valdkondades kontrolli parandatakse. niisiis see oleks samuti vajalik, kui me tahaksime eelarvet tõhusamalt kasutada, aitäh. Merci. Euh, Madame euh, Georgieva devrait partir. proua Georgieva peab mm, meie juurest lahkuma üksteist kümme või üksteist viisteist kõige hiljem, aga siin on ikka veel neli sõnavõtjat, kellele tahaksin sõna anda, aga tahaksin ka, et proua Georgieva saaks vastata, nii et palun teil äh, tõesti väga lühidalt rääkida minuta na, na moje vistupenie. aitäh mulle piisab täiesti minutist, sellepärast et mina suhtun sellesse eelarvesse üsna positiivselt, see järgib Euroopa Parlamendi prioriteete ja ka neid väljakutseid, mis Euroopa Liidu ees seisab Äh, suur aitäh, proua Georgieva, teile selle eest, et te olete üritanud äh, vähendada tasumata arvete hulka ja kahe tuhande kuueteistkümnes aasta mängib selles osas otsustavat rolli ja minu küsimus on, et kas on olemas ka strateegia, äh, kuidas viieaastast äh, äh, mahajäävust äh, kõrvaldada. jah, praegu, praegu me suudame probleemi lahendada, aga viie aasta pärast oleme võib-olla samas olukorras, nii et, et kas on olemas mingi strateegia, et selline asi ei korduks, et ei korduks asi tasumata arvetega, aitäh ja. Thank you uh, equally. suur tänu ma teen samuti väga lühidalt ja kordan lihtsalt üle selle, mida juba öeldi. ma tervitan seda, millises suunas see projekt liigub ja tervitan ka seda makseassigneeringute poolt. mis puudutab rubriiki üks A, siis jällegi tuleb läbi vaadata kõik üksikasjad ja igal juhul toimub ju EFSI teemal väga põhjalik debatt ja ennekõike hakatakse keskenduma sellele, et investeeringud tehtaks teadusuuringute sektorisse ja mitte lihtsalt mingi tasakaalu saavutamiseks. rubriigis kolm on küsimärk ja ähm, see küsimärk on ka mul, see küsimus on ka mul ning äh, samamoodi nõustun siis eelkõnelejatega selles osas, mida nad ütlesid agentuuride kohta, aitäh! suur tänu! härra Vakov. aitäh. ma tean, et ma natuke kordan nüüd juba eelkõnelejaid, ma küll õnnitleks teid e, mitte ainult eelarve osas, vaid e, kui ma vaatan seda kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve tutvustust, siis on keskendutud pigem tulemustele, mitte tühiselt numbritele ja ma tõepoolest tunnustaksin seda tehtud tööd sest kui me vaatame neid kokkulepitud numbreid, siis nende taga seisavad konkreetsed inimesed ja see peab silmas Euroopa laiemat kasvu, mida see eelarve võiks soodustada. me viitaksin ka nendele noortegarantiile, sest seitse miljonit noort inimest, minu eakaaslast, kes soovivad tööd saada ja on täiesti meeleheitel ja ma tõepoolest paluksin, et koordineerige seda kuulamist ka teiste volinikega, selleks et teha liikmesriikidega head koostööd, sest seda raha peab tõepoolest kasutama noorte heaks. ja lõpetuseks eelarve, kui ma seda uuesti nüüd läbi vaatasin, ma sain selge sõnumi lisaks investeeringutele ehk siis, kui meil on suured probleemid, siis on suuremad eraldised, kui on väiksemad probleemid, siis võime neid kulukohustusi vähendada. ja suur tänu veel kord, et te täna siia tulite, aitäh! aitäh ka teile! ja proua Hoolmeier on viimane sõnavõtja. Äh, lugupeetud esimees, äh, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, äh, ausalt öelda Äh, kuna ma pean tegema lühidalt, siis äh, üritan asjadest rääkida lühidalt, tõesti lühidalt ja selg-. Äh, mulle tundub, et selles dokumendis peitub rohkem, kui esmapilgul näib me peaksime vaatama, milline on olukord rubriikide kaupa, kus on plussid, kus on miinused, millises valdkonnas tuleb kui paljude plusside või miinustega arvestada. aga Äh, väga oluline on äh, lõppkokkuvõttes kõigile nendele küsimustele vastused leida ja mul äh, nagu kolleeg Kaiergi olen nõus sellega, mida ametite kohta öelda. tõesti oleks tore, kui komisjon oleks valmis tõesti ametite vallas midagi rohkemat ära tegema, mis puudutab näiteks sealseid ametikohti Ehm, ehm, me peaksime tõesti äh, arvestama nende ohtude, äh, ohtude või probleemidega, mis meie ees seisavad ja nende lahendamiseks äh, rohkem vahendeid eraldama see, mida me minevikus ähm, oleme näinud, on, et me kuuleme väga palju ilusaid kõnesid, aga tagajärgi eriti ei ole. Äh, nii, ja seda märkavad ka kodanikud äh, ning äh, uute programmide käivitamine. jah, viimaste eelarvekõneluste käigus me ütlesime väga selgelt välja, et need programmid, mis juba käivitatud on, ei tohi samuti tähelepanuta jääda ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta äh, jah, lõpuks äh, teatud äh, pro-, programmid tõesti kärviti oma käivituvad ja noh, ma saan, ma, ma saan aru, et aeg-ajalt esineb teatud lünke maksetest, aga kui programmi käivitamiseks läheb kaks aastat, siis see on äh, ikkagi liiga palju. Äh, nii et, et äh, ma loodan, et kolleegid, et eda-, edaspidi selline asi enam ei juhtu ja et ei tekiks neid suuri lünki kulukohustuste ja maksekohustuste vahel, nagu ütles ka kolleeg Manga. ma suhtun pisut umbusklikult selles probleemi lahendamisse Äh, jah, äh, äh, härra esimees ütleb, et me kas vähendame kulukohustusi või meil tuleb kuskilt uut raha leida. proua Holmeier, jah, see kõik näitab, et mäng läheb ikkagi vanaviisi edasi. aga lõppkokkuvõttes peaksime me siin ka midagi lahendama ja mis puudutab neid arve, siis need arvud sisaldavad praegu rohkem küsimusi kui vastuseid just nimelt, kohe kui hakkame maksekohustustest äh, rääkima ja sellest, kust võtta äh, miljonid äh, aukude täitmiseks, tekivad mm, probleemid, aga igal juhul nüüd saab sõna proua volinik, et ta saaks vastata neile äh, küsimustele, mis esitati. esialgne mulje on küll, et teie äh, eelarveprojekt meile kõigile meeldis. suur tänu, ütleb proua volinik, meil on kindlasti veel mitu võimalust äh, eelarvet koos läbi vaadata, teil on õigus selles, et üksikasjad on kõige tähtsamad ja me peame üles leidma probleemsed kohad. meil oleks tarvis teie kommentaare saada ka kirjalikult, selleks et me võiksime olla kindlad, et kõigile küsimustele tõesti ka vastatakse ja et me saame teist õigesti aru. täna aga tahaksin vastata nendele üldistele küsimustele, mis parlament täna esitas. esiteks on meile väga oluline et me suudaksime julgelt käituda tähtsates küsimustes ja vähem julgelt eelarves, eelarvelises mõttes nendes küsimustes, mis ei ole nii olulised ja ütlen seda väga viisakalt. tegemist on keerulise ülesandega sest kõigepealt tuleb meil kindlaks teha, millised prioriteedid ei ole nii tähtsad, sest möödunud on aastakümneid, mille jooksul neid nii-öelda negatiivseid prioriteete ei ole olnud vaja välja tuua, aga nüüd on seda vaja teha ja me peame lähtuma ainult ühest asjast, meil on vaja teenida eurooplasi. kuidas me saame teha rohkem eurooplaste jaoks? inimeste jaoks, kes ootavad ja loodavad, et me teeksime õigeid valikuid mm, kuna paljudel inimestel ei ole praegu tööd ja nende ees on väga suured probleemid. Euroopas on mitmeid teadlasi, kellel on palju ideid, aga ei ole raha, et neid teostada ning Euroopas on riike, mille majandused on väga halvas seisus. sellepärast peamegi me oma eelarvet hästi teostama, tegemist ei ole väga suure summaga, aga on tegemist ehm, siiski väga olulise asjaga, tegemist on nii-öelda sabaga, mis võiks liputada koera, kui seda õigesti kasutada. ja need ehm, ülesanded, mis meil selle eelarveperioodi jooksul tuleb täita, tegelikult jagunevad mitmele aastale, aga praegu räägime ühest konkreetsest aastast ja nüüd tahaksin rääkida ka konkreetsetest kommentaaridest milleks see varu? varu võimaldab pehmet maandumist ja võimald-, võimaldab eh, kohalduda või kohanduda uute oludega. EFSi puhul ongi komisjon juba näidanud, et kohe, kui meil on eh, olemas eh, mingi varu, näiteks aastal kaks tuhat neliteist see tekkis, siis on võimalik läbirääkimistel seda varu ka kasutada ja programmidele rohkem raha anda. ning aastal kaks tuhat viisteist on olukord samasugune ja jällegi me kannustame, parlamenti me ei pea kannustama, aga kannustame nõukogu selleks, et nad vaataksid uuesti läbi meie suutlikkuse teha enamat kasutada olemasolevat varu paremini ära, sest me oleme veendunud, et see on võimalik. me oleme mitmeaastast finantsraamistikku alles äh, alustamas, me oleme selle alguses, aga ikkagi on äh, meil juba ettepanekuid. me ei oska öelda, kuidas läbirääkimised lõpevad. me loodame, et nad lõpevad konstruktiivselt, sest nad on alanud konstruktiivselt ja et meil õnnestub saavutada hea kokkulepe. aga lubage siiski öelda, et äh, me ei mõtle Junckeri plaanist äh, kui millestki, mis on teadusuuringute vastand või Euroopa ühendamise rahastamisvahendi vastand me mõtleme Junckeri plaani, plaanist kui millestki, mille abil saab äh, tugevdada teadusuuringuid äh, ja ka taristute ühendamist. sellepärast, et Junckeri plaan toob kaasa suuremad äh, investeeringud kõikidesse valdkondadesse ja ka digitaalturule. ma kuulsin küsimust äh, noorsoo tööhõive algatuse kohta ja küsimust, kas äh, on üldse võimalik äh, seda rahastada, kui meil on ainult maksed, aga assigneeringuid ei, on ainult kohustused, aga assigneeringuid ei ole. jah, see on võimalik, sellepärast et me oleme ju koostanud plaani selliselt, et assigneeringud tuleksid kiiremini ja sellepärast me loodamegi kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal teostada maksed. mina olin olukorras, kus ma pidin isiklikult äh, tagama suures summas eelrahastuse noorsoo tööhõive algatusele, aga seda oli vaja teha. me teame, et tuleb ka keskpika perspektiivi ülevaade või vahekokkuvõte ja siis me vaatame, milleks seda varu saab kasutada üldine seisukoht on selline, et äh, noorsootööhõive küsimus on kriitilise tähtsusega ja noorsootööhõive on endiselt väga madal ning seetõttu loodame, et Euroopa raha abil õnnestub seda olukorda muuta. aga ma jään äh, siiski selle juurde, et noorsootööhõive algatus on kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve prioriteet. mis puudutab küsimust, mille esitas, mis esitati selle kohta, Eh, kuidas on rohestamisega, rohestamisest me tõepoolest ei rääkinud, kuid selleks on ette nähtud teatud protsent eelarvest, mis on eh, seo-, seotud just nimelt keskkonnateemadega. meie meelest peaks see protsent olema rohkem kui kakskümmend, sellepärast et tegemist on mm, väga olulise küsimusega meie tuleviku jaoks. ja peale selle tahame me suurendada ka arusaamist jätkusuutlikkusest üldse, et me suudaksime paremini toime tulla. siis te küsisite kümnemiljardilise erinevuse kohta. kui me eelarvet hästi juhime ja juhime hästi ka uusi programme, paljud inimesed küsivad, miks see nii kaua venis aga me kõik ju teame et, et kaheksakümmend protsenti rahast on tegelikult liikmesriikide ja komisjoni ühisvastutus ja sellise raha väljamaksmiseks kulub ka palju aega. mõnikord on olukord raske. nii et jah, me soovime jätkata vastavalt oma prognoosidele kulukohustuste assigneeringute vallas, aga kui me võtame mingi kohustuse, siis igal juhul me näeme selleks äh, ette ka ähm, rahastuse. peale selle on kindlasti võimalik, et mingil ajahetkel me peame endalt äh, küsima, kas äh, eelarvet on võimalik jätkusuutlikult täita meil tuleb juunikuus vahekokkuvõtte esitamise aeg ja siis tuleb uus vahekokkuvõte seoses mitmeaastase finantsraamistikuga ning siis me ka näeme, kuidas eelarve täitmine kulgeb. meie eelarvega töötavad inimesed tahavad teha koostööd liikmesriikidega, ka selle kohta tuli siit kommentaar ja see koostöö peab tagama selle, et liikmesriigid samuti aktiivselt kaasa töötavad, saadavad infot õigeaegselt ja täpselt ja juhivad omalt poolt projekte. ja sellisel juhul on võimalik tagada see, et rallide tase ei muutu jätkusuutmatuks. nüüd agentuuride kohta. siin tegelikult on probleem meil tuleb seda küsimust võtta tõsiselt ja seda ka tõsiselt arutada, seda peaks ennekõike tegema institutsioonide vaheline töörühm, mis arutab agentuuride küsimusi. aga lubage siinkohal siiski öelda, et me peame vaatama agentuuride sunset äh, klauslid uuesti läbi ning selle tööga edu saavutatud ei ole. on võimatu jätkata Ehm, ainult juurdeandmist, ilma et me midagi maha võtaksime. kui agentuur on oma eesmärgi juba ammendanud, siis tuleb endalt küsida, kas see agentuur on endiselt olemas, kas ta on avatud, kas ta töötab ja tavaliselt on vastus, et jah, seda küll. meil on seega vaja luua mingi protsess, mille abil hallata eh, agentuuride tööd, eh, seda mõõta ja näha, kust saaks eh, raha ära võtta kui me oleme andnud mingisuguse hinnangu, siis tuleb, peab sellele järgnema ka mingisugune tegevus. praegu see nii ei ole, kui agentuur on loodud, siis ta sinna jääbki. nii et äh, kui midagi muud teha ei saa, siis võiksime vähemalt äh, väga hoolikalt jälgida, mida me üldse tekitame, sest see, mis on juba tekitatud, see sinna ka jääb, isegi kui põhjus, millal see agentuur loodi, on kadunud. ma arvan et meil on vaja indikaatoreid agentuuride töö kohta ja et need indikaatorid peavad olema adekvaatsed ja nende abil on võimalik hinnata, millist agentuuri tuleks laiendada ja millist kitsendada või sulgeda. ja praegu oleme, praegu oleme jõudnud küll selle tõdemuseni, kuid äh, teame ka, et poliitilises plaanis ei ole lihtne äh, mingeid selliseid äh, asju teha. jah, te palun rääkige ka institutsioonide vahelisest tööst. just nimelt te näete et ma olen viimastel päevadel seda teemat väga palju käsitlenud ja seetõttu, seetõttu ei suuda ma hoiduda debatist, vaid äh, alustan debatti selle asemel, et rääkida lihtsalt äh, nii-öelda suurtes piirides sellest, äh, millised on põhiküsimused. ja viimase asjana tahaksin ma rääkida paindlikkusinstrumendist. paindlikkusinstrumendist, Euroopa globaliseerumisega kohaldamise fondist, solidaarsusfondist ja nii edasi ähm, Euroopa Komisjon on seisukohal, et äh, need fondid on ülalpool lage, nii me neid võtame ja me teame ka, et nõukoguga on siin erimeelsused, aga meil on lisaks veel kolm instrumenti ähm,, paindlikkusinstrument äh, ja erakorralise varu instrument ning üldine varu varu kasutamise instrument, need siis pakuvad lisapaindlikkust. ja mis puudutab omavahendeid, siis saadame teile väga põhjaliku ja väga detailse vastuse. me peame kõik rubriigid läbi vaatama, peame läbi vaatama kõik eelarveread, seda me teeme ühistöös. ja sellisel juhul saavutame me ka sellise eelarve, mis on toimiv ja mida on võimalik äh, ka tõhusalt äh, ellu viia siis oli veel küsimus, äh, õigemini märkus, et meil ei ole kunagi olnud nii suurt varu nagu praegu kaks koma kaks miljardit eurot. tahaksin teile lihtsalt öelda, et aastal kaks tuhat kaheksa oli see varu kolm miljardit eurot. nii et äh, ta on olnud veelgi suurem kui praegu aga mis puudutab varu suurust, siis ma tegelikult ei poolda suurt varu lihtsalt selleks, et igaks juhuks oleks raha. ma toetan seda, et olemas oleks adekvaatne varu, mida saab kasutusele võtta, kui selleks on vajadus ärgem unustagem, et äh, varu küsimust arutame me ka vahekokkuvõttel äh, ja oleme seda ka enne arutanud ja meie üldine filosoofia on see, et isegi kui raha ei kasutata, ei tohiks seda lihtsalt jätta eelarvesse panemata, sest seda võib äh, siiski vaja minna. seega kokkuvõtteks ma tänan teid veel kord selle eest, et eraldasite mulle tänasel koosolekul aega ja nende sõnadega olen sunnitud teie juurest lahkuma. suur tänu selle eest, et saite siia tulla ja nüüd äh, siis näeme, äh, äh, mis saab edasi, mida ütleb nõukogu ja järgnevatel nädalatel hakkame nendest prioriteetidest lähemalt rääkima. Te rääkisite meile ka noortetöötuse algatusest, tegemist on Euroopa jaoks väga tähtsa teemaga, aga meil on, meil ongi ju vaja Euroopale vastata, nii et noored, kellel praegu ei ole tööd, saaksid uut lootust ma arvan, et meil on vaja noorsoo mobiliseerimise algatust, me peaksime näiteks rohkem rääkima ka Erasmusest ja Erasmus plussist. lugupeetud proua Georgieva, suur tänu teile selle eelarve eest, tegemist on võib-olla väikese eelarvega, aga mis sellest hoolimata adresseerib kõiki olulisi eh, küsimusi nii et me saaksime teha rohkem, kuigi meil kasutada on vähe. suur tänu teile, proua volinik, selle ettekande eest, mis oli tõesti väga paljutõotav. aplodeerime teile. Merci, merci beaucoup. À ce soir. Nous continuerons avec les yoga plans. niisiis äh, kohtume täna õhtul EFSi teemalisel kolmepoolsel kohtumisel, ma loodan, et tegemist on äh, lõpliku äh, dialoogiga. kas kellelgi on muid küsimusi? ei ole? järgmine kohtumine kaheksandal juunil niisiis Strasbourgis ja kohtumine algab kell seitse, nii et, et istung on, või koosolek on lõppenud.